istungi protokollis. kolmapäeval allkirjastan koos ülemkogu presidendiga kaks õigusakti, mis on vastu võetud vastavalt seadusandluse tavamenetlusele. Nende õigusaktide pealkirjad avaldatakse tänase istungi protokollis. ja päevakorra kohta on mul üks sõnavõtusoov äh, härra Kaartilt, palun We... austatud president ja lahke loaga kui me viimane kord sellest ajast kui me viimane kord strasbourgis kokku tulime on iirimaal toimunud tohutu tragöödia kus kus kümme inimest põles maga- magades surnuks ning tahaksin et meie protokoll kajastaks Euroopa Parlamendi kaastundeavaldust nende pereliikmetele ning ning samuti ka seda, et üks politseiametnik Iirimaal tapeti töökohustuste täitmisel ning tahaksin samuti protokolli teie nõusolekul lisada meiepoolse kaastunde avalduse tema omastele, aitäh. loomulikult äh, me äh, kontrollime seda äh, asjaolu ja siis ka vastavalt, ütleme, vastavalt kodukorra artiklist kaheksakümmend kuus kolleeg eh, Joa Ferreira soovib sõna. aitäh, härra president. me soovisime teie tähelepanu juhtida järgmisele asjaolule. meie leiame, et eh, see asjaolu on äärmiselt keeruline eh, ja see puudutab teie alluvuses olevaid talitusi ja nende tegevusi seoses parlamendiliikmetega tegu on õigusliku taotlusega ja, ja ka ähm, põhiseaduskomisjoni tegevusega. ja kui tegu on kiireloomuliste küsimustega meie poolt, siis need seatakse vastava talituse poolt kahtluse alla, mina sooviksin teada, kes äh, need otsused langetab, kes äh, tõesti äh, siis vaatab, kas tegu on kiireloomulise teemaga või mitte, me sooviksime teada, kuidas see otsustamine käib. aitäh! okei okay,, aitäh, kolleeg äh, Schäfer. nüüd minu talitused on mind teavitanud teiepoolsest taotlusest ja nüüd, mis puudutab mingit äh, teiepoolset tõlgendust artiklist sada kolmkümmend, siis me seda praegu ähm, tatustada ei saa, aga igal juhul mulle öeldi, et teie taotlust analüüsitakse, see on praegu töös ning see hinnang edastatakse teile siis viivitamatult. lugupeetud daamid ja härrad, esimeste konverentsi poolt äh, kodu, vastavalt kodukorra reeglile sada nelikümmend üheksa äh, lõplik päevakorra projekt on äh, teile laiali jagatud ning äh, teen ettepanekud muudatusettepanekute kohta. nimelt kõrge esindaja